päevakorrapunkt on soovitus teisele lugemisele. raportöör härra Kreutzmann ning see on Euroopa Parlamendile ja Nõukogu määrus intellektuaalometi õigusi käsitlevate tollialaste õigusaktide rakendamise kohta. kõigepealt tahaksin andagi sõna kohe härra Kreutzmannile neljaks minutiks ja teil on sõna. suur tänu, härra president. Intuaal, intellektuaalomandi kaitse on majandusele ja tarbijatele eksistentsiaalse tähtsusega kahjuks aga on võltsitud toodetega kauplemine viimastel aastatel aina suurenenud. ma ei räägi juba ammu enam mitte luksustoodetest, aga sealjuures tarbitakse ka igapäevaseid tarbjakaupu, hügieenitooteid, ravimid, mänguasju ja ka koduelektroonikat aina tihedamini tellivad äh, tarbijad võltsitud tooteid tänasel päeval internetis ja võltsijad leiavad ikka ja jälle uusi äh, võimalusi tollikontrollist möödaminemiseks ja seaduseaukude ärakasutamiseks. see areng on ohuks meie ettevõtetele ja ka töökohtadele. sealjuures eksitatakse ka tarbijat ning seatakse ohtu tarbijate turvalisus ja tervis. Need äh, arengud ongi toonud kaasa, et selle, et kahe tuhande neljanda aasta määruse ülevaatamine oli vajalik. see sätestab võltsitud toodete konfiskeerimist ja hävitamist tolliametnike poolt. toll on just väga õige organ selleks ülesandeks, sellepärast et ta saab konfiskeerida kaubapartiid enne, kui need ühisturule jõuavad, sest hiljem oleks juba neid kaubavoogusid palju raskem kontrollida pärast esimest lugemist veidi vähem kui aasta eest toimus äh, juba triloog kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal nõukoguga ning ühises tekstis lepitud, lepiti kokku. siseturukomisjon võttis läbirääkimiste tulemuse jaanuaris äh, väga suure häälteenamusega vastu, kolmkümmend kaks kolme vastu. nõukogu võttis määruse vastu juba üheteistkümnendal märtsil, parlament peab selle nüüd homme heaks kiitma selleks, et see määrus õigeaegselt esimesel jaanuaril kaks tuhat neliteist ka mõjutada, mm, äh, rakendatud saaks minu äh, raportis on kaks eesmärki. kõigepealt ma tahaksin suuremat intellektuaalomandi õiguste kaitset Euroopa Liidus ning teiseks on oluline see, et tolliametnikke tuleks bürokraatiast vabastada. selle määruse eesmärgid ei tohiks, ei peaks olema mitte ainult efektiivsed, vaid ka Äh, tõepoolest väga sisuliselt tõhusad. mul on väga hea meel, et mõlemad eesmärgid ongi täidetud. me oleme läbi surunud, et menetlus peaks olema lihtsustatud, eriti just võltsitud äh, toodete hävitamise jaoks, seda kõikides liikmesriikides ning äh, selles osas võetakse ka silmas kõiki intellektuaalomandiõiguste kaitset selleks, et internetikaubandust võltsitud kaupade osas vähendada, äh, on oluline ka menetlus väikepartiide järgimiseks, ka siin on parlament oma positsiooni välja öelnud. Äh, meditsiinitoodete transport kolmandatest riikidest läbi Euroopa Liidus äh, toimub tollikontrolli all ning ainult siis, kui oht on ühisturule olemas Nende meditsiinitoodete saatmine Euroopa Liitu, mis Euroopa Liidu patenti äh, õõnestavad, ei tohiks olla lubatud. Äh, lisaks äh, ka transiitkaubad tuleb üle kontrollida tolliametnike poolt, tuleb läbi viia riskianalüüs ning tuvastada need tooted, vaadata, kas Euroopa Liidu õiguse vastu eksitakse nende kaupade puhul ning kolmandates riikides tuleb teha selles osas rohkem koostööd ja ka siin oli parlament edukas. nii et te näete, head kolleegid, et me võime olla nende tulemustega rahul selle määruse vastuvõtmine on nii ettevõtete huvides kui ka tarbijate huvides ja tolliametniku huvides. ma loodan sellepärast, et jär-, homsel hääletamisel on meil väga tugev parlamendi tugi sellele määrusele ning ma tänan teid südamest äh,, eriti kolleege variraportööre, kellega meil oli suurepärane koostöö, ka komisjoni ja nõukogu tänan ma kes alati olid avatud meie ettepanekutele ja seetõttu võime me öelda, et tegemist on olnud väga hea määruse tekstiga nii tarbijate, ettevõtete kui ka eh, kogu Euroopa heaolu huvides, aitäh! suur tänu, härra Kreutzmann, nüüd ma tahaksin anda härra volinik Šemetale sõna. suur tänu, härra president, austatud parlamendiliikmed, ma tahaksin kõigepealt tänada IMCO komisjoni ja eriti raportööri härra Kreutzmanni väga konstruktiivse lähenemise eest kogu läbirääkimiste protsessis. intellektuaalomandi õiguste rakendamine äh, tolliametnike poolt on äh, komisjoni jaoks äh, väga oluline prioriteet ning ka selle koja jaoks. loovus on just meie majanduse mootoriks. seetõttu on oluline anda intellektuaalomandi õiguste valdajatele kindlus, et nende õigusi kaitstakse. tolliametitel on väga oluline roll peatada tooteid, mis on võltsitud või rikuvad intellektuaalomandi õigusi jõudmast äh, ühisturule. mul on hea meel, et komisjon, nõukogu ja parlament on jõudnud kokkuleppele uue määruse teksti äh, alasel äh, intellektuaalomandi õiguse käsitlevad tollialaste õigusaktide rakendamise kohta. ma tahaksin äh, tuua välja peamised hüved selle õigusakti puhul kõigepealt äh, laiendame me intellektuaalomandi õiguste äh, äh, ulatust ka piiride alades, piirialades, näiteks võltsitud kaubad, mida väikestes kogudustes saadetakse piirialadele, on nüüd kaetud, samuti tuleb katta internetikaubandus ning ka kaubandusmärgid, kaubandusmärkide, kaubamärkide riive on kaetud see aitab äh, intellektuaalomandi õigusi kaitsta ka Euroopa Liidu piiridel. teiseks on siin välja toodud menetlused, näiteks ühtne päring, mis kataks kogu Euroopa Liitu. see lihtsustab tolliametnike tööd ning peab kinna, kinni kaupade ning intellektuaalomandi õiguste valdajate õigustest ning suurendab ka kommunikatsiooni erinevate osapoolte vahel. Need muudatused on seotud uute menetlusvahenditega mis äh, on seotud ka äh, keskse elektroonilise andmebaasi rajamisega, see kõik viib äh, tolliametnikud uuele tasandile võltsitud toodete vastases võitluses. lisaks on siin ka tegeldud konkreetsete probleemidele, ka näiteks meditsiinitoodetele ligipääsetavus. see on olnud eriti tundlik küsimus, aga ma olen täiesti kindel, et nüüd on see küsimus lõplikult lahendatud kokkuvõttes võib öelda, et tänane kokkulepe tugevdab äh, haldusmenetlusi ning aitab äh, toetada tolliametnike tööd intellektuaalomandi õiguste kaitsel. samuti kaitseb see meie legitiimsete kauplejate huvisid ning suurendab meie majanduse konkurentsivõimet viimane aga rajaneb aina rohkem intellektuaalomandi õigustel ning innovatsioonidel. see uus määrus ei ole mitte ainult hea tolliametnike jaoks, see on väga hea ka meie ettevõtetele ja meie kodanikele, aitäh! suur tänu, härra volinik, ja nüüd tahaksin ma anda sõna proua Hanslikile pooleteiseks minutiks. aitäh, härra president, daamid ja härrad! võltsitud tooted põhjustab sisuturule väga suuri kaotusi ning see kahjustab meie ettevõtete huve, näiteks nende ettevõtete, kelle tooteid on äh, kahju, on võltsitud, aga teinekord ka tarbijatele on see väga negatiivne, sellepärast et see on ohuks nende tervisele. asi ei ole ainult riietes, vaid näiteks ka ravimites. väga paljud sellised tooted tulevad Euroopa Liidu kolmandatest riikidest ning seega me peame oma piirid tugevamaks muuta ning tolliametid on need asutused, mis saavad sellised ähm, saadetised kõige tõhusamalt peatada, aga selleks on neil vaja vajalikke vahendeid vahendeid ning selle määruse abil on palju parem äh, lihtsustatud menetlust kasutada ning seega tarbijad ja ettevõtted on paremini kaitstud, kuid samuti on äärmiselt oluline, et selle, nende uute sätetega ei muudetaks midagi intellektuomandi õiguse kaitsena kui sellises. mittekaubanduslikud tooted näiteks, mis, mida turistid oma äh, kohvrites kannavad me üritame neid reegleid äh, tugevdada, mis meil praegu on ning äh, selliste sätete tõhustamata, kui me seda ei tee, siis me tekitame õiguslikke tühikuid ning kahjud võivad olla meeletud, need võivad aastas olla üle kahesaja tuhande euro ning see kahjustab meie ettevõtete huve ning siseturu olukorda. seetõttu see uus määrus peaks olukorda mara-, parandama ning ka parandama meie siseturgu. aitäh! kaheksakümmend minutiks ma, äh, proua Hetk, palun. aitäh, ma soovin alustuseks öelda, et äh, nüüd on juba kolmas aasta, järjestikune aasta, kus me leiame, et teatud äh, sätetega on sätete tee on olnud negatiivne, kuid praegu me näeme, et me oleme minemas eduteel ning me oleme rahul tule, tulemustega. see uus ähm, määrus aitab meil paremini kaitsta intellektuaalomandi õigusi ning ähm, me kaotame võltsimiste tõttu ka sada viiskümmend tuhat töökohta aastas ning samuti ka miljoneid eurosid aastas ning ähm, intellektuaal- omandiõigused puudutavad teatud tooteid, mis võltsimine puudutab teatud tooteid, mis võivad olla meie tervisele ohtlikud ning me arvame, et kui me räägime näiteks ravimitest, siis me teame, et teatud tooted läbivad lihtsalt Euroopa Liidu lõpp, jõudmaks lõppsihtkohta ning seega me oleme täitsa rahul sellega, et iga kolme aasta tagant komisjon annab meile aru olukorrast, niimoodi me saame siis määrust ajakohastada ja seda paremini rakendada. meil on õigus olla ära kuulatud, sest me leiame, et tarbijatel peab olema õigus öö, olla ära kuulatud, sest öö, praegusel hetkel on selline õigus välja jäetud ning lihtsustatud menetluse puhul on kümnepäevane periood vastamiseks ning ähm, selleks, et äh, ainult äh, ennast kaitsta, ma olen väga pettunud, et osad kolleegid ja komisjon on võtnud ära selle õiguse olla ära kuulatud, seetõttu mõnes mõttes ma ei ole rahul, kuid üldiselt ma leian, et dialoog on viinud väga suurte muutusteni, suurte parandusteni, seega ma tahan ütelda, et me toetame seda teist teksti lugemist, aitäh! aitäh! härra Piilem, palun. aitäh, härra president, tahaksin kõigepealt tänada härra Kreutzmanni tema panuse eest selle raporti väljatöötamisel, sest see on suur samm edasi et meie äh, tarbijakaitse ja äh, intellektuaalomandi kaitse oleks tõhusam ning see kaitstab loojate ja teadlaste ning leiutajate tööd ning kui me paneme paika kindla raamistiku, siis see aitab äh, kõiki tarbijaid ning komisjon peaks intellektuaal-, omandiõigusi paremini äh, kaitsma ning me oleme näinud, et äh, viimasel ajal on väga palju saadetisi kinni peetud, sellepärast et nad rikuvad intellektuaalometi õigusi. ning võltsitud kaupade vood Euroopa Liitu toovad kaasa ka suurema tööpuuduse ning äh, meditsiinitoodete võltsimine üks suurimaid probleeme, see on äh, üks neljandik kõikidest rikkumisjuhtudest. ning samamoodi terviseriskid on seotud ka kosmeetikatoodetega ja äh, võltsitud äh, toitudega ning me peaksime kaitsma töö, oma kodanike õigusi ning äh, kuigi meil on väga vähe ressursse, siis see ei peaks tegelikult ohtu seadma kohapealseid operatsioone, et võltsitud kaupasid kinni pidada. peaks otsestama, kas äh, rikkumisega seotud juhtumid äh, käivad ka siseriiklike õiguste alla ning riski haldamise puhul ei ole praegused meetmed piisavad poolteist minutit, proua Kalpelts, palun. austatud härra president. härra volinik, austatud härra raportöör Kreutzmann. intellektuaalomandi õigused on väga olulised meie konkurentsivõime jaoks. intellektuaalomandi õiguste kaitse tähendab innovatsiooni ja töökohtade kaitset teisest küljest äh, arvan ma, et äh, intellektuaalomandi õiguste riive just ka võltsitud toodete kaubandus ohustavad toodete äh, julgeolekut, turvalisust ning ka tarbijate kindlustunnet. Need tooted on, võivad olla tarbijate tervisele tõeliseks ohuks, aga samal ajal peaksime me ka silmas pidama seda, et tolliametnikel on väga olulist mõju, oluline mõju rahvusvahelisele kaubandusele ning äh, selles osas aitavad äh, määrused küll kaasa, aga ei tohi olla takistuseks äh, kaubavahendus, kaubavahetusele globaalsel tasandil. käesolev määrus sisaldab erinevaid olulisi sätteid, mina tahaksin kindlasti kaitsta igasugust õiguste riivet, sellepärast et see toetab ka intellektuaalomandi õiguste kaitset teisest küljest on minu arust oluline see, et äh, turu äh, hallid alad oleksid kaetud, äh, sellepärast et me peame kaubavoogusid kontrollima, me peame õiguste riivet vältima, aga see ei ole alati mitte lihtne. mul on väga hea meel, et käesolev määrus on teksti kujul kokku pandud ja mina igal juhul seda ettepanekut toetan, aitäh! aitäh! üheks minutiks proua Gerhardt suur tänu, härra president. käesolev teema ei puuduta mitte ainult ettevõtteid, vaid ka tarbijaid, sellepärast et me räägime tarbijate tervisest ja kindlusest. seda me ei tohi kindlasti mitte unustada ning äh, ma tahaksin rääkida just eriti ühest olulisest aspektist, nimelt meditsiinitoodetest. me, kui me näeme, et üks neljandik konfiskeeritud toodetest on just meditsiinitooted, siis eh, see on väga oluline, et me just selles valdkonnas eriti ranged oleksime ning et me ei tohiks kindlasti mitte lubada, et sellised tooted jõuavad meie ühisele turule. teisest küljest aga peaksime ka selle eest hoolitsema, et eh, mitte ainult eh, erinevad valed sõnastused aitaksid lubatud äh, geneerilistel ravimitel äh, ka mitte meie turule äh, jõuda. ja sotsiaaldemokraadid ei ole kindlasti nõus sellega, et sellist transiitkaubandust takistatakse, aitäh. ning pooleteiseks minutiks härra Stolojan, palun. suur tänu, härra president, suur tänu, härra rapert, raportöör ning suur tänu ka kõikidele kolleegidele, kes on selle raportiga tööd teinud. Euroopa edusammud sõltuvad sellest, et Euroopa majandus äh, oleks teadmuspõhine ning selleks on vaja kindlasti ka intellektuaalomandi õiguste mõistlikku kaitset. siin on meil aga kaks probleemi. ühest küljest äh, on liikmesriikide äh, sisemine õigusandlus intellektuaalomandi vallas väga erinev. ja meil on vaja harmoniseerimist selles vallas. Äh, teisest küljest ei tohiks me mitte ka ignoreerida seda, et Euroopa Liidu turgudel on väga palju importkaupa, mis on võltsitud või järele tehtud ning äh, tolliametnikud liikmesriikides Äh, peaks kindlasti vastu võetud otsuseid ka rakendama. ma olen nende ette pandud meetmetega nõus ning minu arust on oluline see, et need, kes võltsitud kaupadega tegelevad, äh, võtaksid ka kulud enda kanda, äh, mis puudutab kaupade märgistamist ning ka hävitamist ja nii edasi. nüüd vaba mikrofoni voor, palun härra Kelling, palun. aitäh, härra president. ma tahaksin kiita volinikku selle raport, tahaksin tänada raportööri äh, selle raporti eest ja tänan teda ka nende muudatusettepanekute sissepaneku eest. Äh, pole mingit kahtlust, et äh, igasugune ebaseaduslik kaubandus läheb siis maksma ka igas aasta kakssada viiskümmend miljardit eurot ning me peame midagi ette võtma selle küsimusega mis puudutab ettepanekut, siis see on väga hea, et me sellega praegu tegeleme, kuna väga paljud need võltsitud äh, kaubad tulevad kolmandatest riikidest, siis on väga mõistlik, et me piiri peal need äh, vood peatame ning me peame tolliameteid äh, tugevdama, et nad saaksid sellega toime tulla ning mul on volinikule üks küsimus. kui palju teie arvates on meil võimalik kokku hoida võltsitud kaupade kinnipidamise Äh, kinnipidamisega. aitäh ning nüüd üheks minutiks proua Brenda Kast aitäh, äh, president, kallid kolleegid, nagu teate, siis meie fraktsioonil oli selle ettepaneku väga suuri muresid, kui me seda esimesel lugemisel vaatasime eelmisel äh, aastal, kui oli näiteks isiklikuks äh, otstarbeks võetud kaubad olid välja jäetud ähm, erandina ning ka väikesed kogusega saadetised ja lihtsustatud menetlus olid problemaatiliseks kohad, kuid geneerilised ähm, ravimid ning nende Ehm, siis saatmine läbi Euroopa Liidu kolmandatesse riikidesse oli murepunkt, kuid praegusel hetkel on ehm, tulemus rahulolev ning ehm, väikesed saadetised on lihtsustatud menetlusega, on kaasa, siis kaasatud siia, kuid lõppkasutaja kohvrites olevad on siis ikkagi erandina. geneerilised äh, ravimid on väga suureks äh, ohuks meie siseturule ning ma ootan suure huviga neid soovitusi, äh, mis tuleb komisjonilt, kuidas nende põhimõtteid rakendada, aitäh! aitäh! proua Andersdotter. aitäh! president, kolleegid, härra raportöör, Euroopa Liidu turul on olukord selline, et väga vähesed tegijad võivad koostööd teha selleks, et blokeerida kõikidel Euroopa turgudel, ehm, blokeerida siis konkurentsi ning liikmesriigid, kes äh, kontrollivad sadamaid, äh, saavad väga suure võimu selle üle, mis toimub kogu Euroopa Liidus ja mis toimub tarbijatega. me oleme üritanud seda patendiga ähm, lahendada, kuid praegu on veel väga palju probleeme. nüüd oleme võtmas vastu äh, uued, uue määruse, kuid siin on veel väga palju lahendamata probleeme. me teame näiteks ähm, seda, et siin on varuosade äh, mobiiltelefonidele tehtud mitu ettepanekut. miks me ei võta praegu vastu see ning ma leian, et Euroopa Liit peaks olema kõikide jaoks äh, turukohaks, eriti VKE-dele ning äh, tarbijatele ning ma kõnelejad katkestatakse. aitäh, proua Essaia. aitäh, president. palju õnne raportöörile ja variraportööridele, kes on koos komisjoni ja nõukogu väga hea eh, töö ära teinud. me praegu tegelikult midagi uut ei loo, me lihtsalt parendame ametivõimude tegutsemise võimalusi siin on öeldud juba, et Euroopa tööstus on vägagi altis piraat, piraatluse ähm, suhtes ja seetõttu läheb korstnasse miljardeid eurosid. võltsingute müümine on osa kuritegevust, kuritegelikku tegutsemist, täna oli juba meil plaanis väga hea selleteemaline raport Äh, Jakolino raport. Äh, ma arvan, et paljud senised piraattoodete ostjad mõtleksid võib-olla ehk ümber oma käitumise, kui nad saaks aru, et piraattoodete ostmisega nad toetavad kuritegelikkust. aitäh, president. üleilmastunud maailmas on intellektuaalomandi õigused seotud konkurentsivõimega. küsimus on selles, kus tooted on valmistatud. viiekümnenda reegli alusel on meil hea meel omalt kom-, oma komisjoni poolt soovitada uut meedet rahvusvaheliseks koostööks. jutt ei ole siin mitte tehnilisest koostööst, vaid operatiivkoostööst ning infovahetusest ja samuti ka riikidevahelistest lepingutest ning eh, tolli ja eh, vastavate majandussektorite vahelistest lepingutest, see on väga-väga oluline asi, eh, mida, millele me jõudsime viiekümnenda reegli alusel. aitäh ja nüüd volinik Šemeta, palun. aitäh, president, lugupeetud saadikud. ma sooviksin teid tänada debati jooksul avaldatud seisukohtade eest see määrus läheb homme hääletusele. see on jätkuvalt ka öö, parim võimalik eeskuju rahvusvahelisel areenil. tegelikult õigusriik sõltub suhteliselt palju tollitööst. uues ähm,, uues määruses on kõik põhiasjad kirjas, minu arvates näiteks ravimitealased reeglid on seal väga selgelt sõnastatud, eh, väga selgelt on sätestatud, eh, kuidas eh, tagada intellektuaalomandi õiguste kaitsmine ravimite puhul tolli läbivaatuse käigus. härra Kelly küsis ehm, ehm, sellest, kui palju on võimalik selle määruse kohaldamisega kokku hoida siin tuleb arvestada seda, et eh, määruse reguleerimisala on laiendatud, tolliametnikele on väga selged protseduurireeglid sätestatud, kindlasti tähe-, toob see kaasa märgatava kokkuhoiu ning igal aastal öö, ehm, anname me raportis teada, kui palju näiteks võltsinguid on Euroopa Liidu piiridel peatatud, eh, mis nende väärtus on, nii et sellisel, selliselt on võimalik selle äh, Äh, määruse toimimist ka rahalisse keelde panna. määruse elluviimine on liikmesriikide ja liikmesriikide ametivõimude õlul. Äh, selleks on vaja kindlasti seal ka vajalikku info, infoinfrastruktuuri. ma äh, loodan ja ootan, et see määrus ka homme vastu võetakse aitäh ja viimasena raportöör Koitsma. suur tänu, härra president, ma tahaksin veel kord selgelt välja öelda, et äh, turism ei olnud mitte kunagi kaasatud äh, selle määruse kohaldusalasse ning ka geneeriliste ravimite transport, äh, eriti just Indiaga seonduvad probleemid olid siit välja võetud. nii et kui see aitab parlamendis veelgi laiemat enamust saavutada, on meil väga hea meel. intellektuaalomandi õiguste kaitse on Euroopa jaoks väga oluline, sellepärast et see tähendab töökohti ning see on oluline nii tarbijate jaoks kui ka Euroopa majanduse jaoks. tarbija tegelikult kannatab kõige rohkem äh, selliste võltsingute all me oleme asja uurinud ja näiteks näinud kohutavaid pilte inimestest, kellel ei ole üldse hambaid suus, kuna nad on kasutanud äh, võltsitud meditsiinitooteid. meie eesmärk oli rääkida siin kolmest väga olulisest valdkonnast. tolliametnike bürokraatiat tuleb vähendada, sellepärast et tolliametnikud saaksid tõhusamalt töötada, seda me oleme ka suutnud erinevate lihtsustatud menetluste läbi saavutada nii et äh, tolliamet saab konfiskeerida, hoida teatud äh, aja võltsitud äh, tooteid ning nad saavad ka ise otsustada hävitamist, kui tähtaja jooksul kaubaomanik kohale ei ilmu. samuti on oluline intellektuaalomandi õiguste valdajate kaitse tugevdamine, see on meil ka õnnestunud. see tähendab seda, et tulevikus saavad õiged intellektuaalomandi õiguste valdajad Äh, välja nõuda hävitamise kahjud ning äh, transpordiettevõtet äh, saab ka vaibale kutsuda, kui liikmesriigid nii soovivad. ning kolmas oluline valdkond on andmekaitse. andmekaitse minu arust on ka väga oluline, tuleb rõhutada. ka andmekaitse valdkonda oleme selles määruses parendanud ning parlamendina võime me öelda, et me oleme komisjoni väga suurepärast eelnõud veelgi parandanud, nõukogu on meiega päri ning ma arvan, et me saavutame laia enamuse. me tahtsime kompromissi saavutada, me tahtsime, et äh, määrus jõustuks kiiremini, nõukogu ei olnud nõus siin kaasa mängima, aga esimene jaanuar kaks tuhat neliteist võib olla selle määruse jõustumise aeg. oluline on see, et liikmesriikide tolliametnikel oleks piisavalt äh, inimressurssi. näiteks äh, Saksamaal on kaheksa tuhat tolliametnikku, neid oleks vaja juurde ning äh, komisjon peaks julgustama liikmesriikide tolliorganeid selleks, et nad äh, saaksid inimressursi varusid suurendada, sest nende probleemidega tuleb tegeleda. ma arvan, et see on väga positiivne edusamm töökohtade jaoks, tarbijate jaoks, aga ka õiguste kaitsestandardi jaoks Euroopas üldisemalt. suur tänu, härra Kreutzmann! Äh, see debatt on nüüd lõppenud ning hääletame homme kell üksteist kolmkümmend. Ladies and gentlemen, the next item on the agenda is the one minute. suur aitäh ja